saanud teada, et eilse, eilsed protokollid ja vastuvõetud tekstid on äh, saadaval, kui teil kommentaare nende kohta ei ole, siis on protokollid heaks kiidetud. jätkame järgmise teemaga päevakorras, proua Riisi raport teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta. annangi kohe raportöörile sõna proua Riis palun! suur aitäh, proua esimees, proua juhataja! lugupeetud härra Timmermans, aitäh, et te olete siin, aitäh, et komisjoni esindajad on kohal. niisiis, kõigepealt tahaksin ma minna veidi ajas tagasi ja, ja rääkida nendega, kes olid minuga üheksateistkümnendal ja kahekümnendal detsembril kolmepoolsetel läbirääkimistel ja tegelikult oleme me selle teemaga tegelenud ju pikka aega, mina olen siin töötanud kakskümmend aastat ja nendel kolmepoolsetel läbirääkimistel öeldi liigsetele plastiktoodetele ei ja sooviti ka seda, et meie edasine õigusloome oleks ambitsioonikam, et see oleks ähm, eeskujulik, et meie oleksime selles võitluses esirinnas. ja seetõttu ütlen räägin ma täna sellest juba äh, mitmendat korda, ma äh, tuletan meelde arvandmeid ja seda, kui kohutav on olukord meie ookeanides, aga tegelikult on äh, olukord kohutav just nimelt Euroopas, sellepärast et meie oleme ju samuti sees selles toiduahelas ja seetõttu puudutab meid kalade küsimus seitsmekümnes kuni kaheksakümnes protsendis kaladest on äh, plastikjäätmeid ja seetõttu on see ka meie probleem ja me oleme väga rahul sellega, et meil õnnestus Austria eesistumise ajal saavutada mitmeid äh, võite. kõigepealt plastiktoodete, äh, õhukeste plastkottide kasutamise piiramine, mis kehtib juba kaks aastat ning nüüd siis see, et me tahame asendada ja oleme otsustanud asendada kõik ühepoolse, ühekordse kasutusega plastiktooted teistsuguste plastiktoodetega, et me lubame kasutada ainult biolagunevat plastikut ja keelatud on siis äh, õhukesed plastikkotid, mis moodustavad kolmkümmend protsenti kõikidest plastiktoodetest, kuid äh, selleni jõudmine ei ole jõud, ei ole olnud kerge ja me peame tegema nii, et ka tootjad oleksid vastutustundlikumad. me peame järgima saastaja maksab printsiipi. aga me oleme jõudnud siiski selleni, et tootjad saavad oma vastutusest aru, et saadakse aru ka finantsvastutusest ja sellest, et me peame vähem tarbima ja rohkem ümber töötlema. meie eesmärgid on seatud aastaks kaks